artikle sada kuus, mis puudutab väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmeid. nüüd keskkonnakomisjoni nimel saab sõna härra Javor kolmeks minutiks Yes, please. Please? Yes. Yeah, okay. madam president proua juhataja, volinik, head kolleegid keskkonnakomisjoni nimel tahaksin ma selle vastuväite teile ette eh, kanda, mis puudutab eh, vast-, kodukorra artiklit sada kuus väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmete kohta euro kuus sada kolmkümmend tuhat enneaegset surma põhjustab äh, saastunud õhk äh, Euroopas ja see maksab äh, miljardeid eurosid aastas, kuna see tekitab inimestele tervisekahju. just lämmastikoksiidid on väga tugevad õhusaastajad, mis põhjustavad kopsuvähki, astmat, hingamisteede haigusi ning erinevaid Äh, keskkonnaprobleeme. Äh, lämmastikoksiidi emissioonid äh, on toonud endaga kaasa aastas Euroopa Liidus seitsekümmend viis tuhat enneaegset surma. linnalises piirkonnas on just lämmastikuoksiidi väga palju ning diisliautode heitmete kogus on kaheksakümmend milligrammi kilomeetri kohta normaalsetes tavalistes kasutustingimustes. vastuväide eesmärk on eh, panna paika reaalsed eh, heitmete eh, nõuded, mis puudutavad väikseid ja sõiduautosid ja kommertsveokeid. meie resolutsiooni järgi toob komisjoni ettepanek kaasa Äh, äh, palju väiksema määra, mis tegelikult ei ole saja seitsmekümne vii-, seitsmesaja viiekümnenda äh, määrusega kooskõlas ning võtab ära rakendusmääruse kolmsada üheksakümmend kuus kaks tuhat viis jõu. komisjoni ettepanek võimaldaks praegu äh, sada kuuskümmend milligrammi eh, kilomeetri kohta eh, praegu eh, heitkoguseid lämmastikoksiidi kaks tuhat üheksateist aasta algusest välja antud sõidukite puhul, et see tegelikult tähendab ainult mõned aastad pärast Euro kuus kokkuleppimist kaheksakümmend milligrammi kilomeetri kohta Eh, see määrus on miski, mis ei õnnestu mitte ainult käesolevaid määruseid, eh, vaid eh, tegelikult ka kogu meie organite reguleerimisvõimalust ja kokkuleppimisvõimalust. seetõttu teeksime ettepaneku komisjonile võtta tagasi selle ettepaneku esimene versioon ja teha ettepanek veebruariks kaks tuhat kuusteist uus ettepanek, mis peaks silmas ka reaalheiteid sõitmise ajal ja niimoodi tagaks komisjoni kontrollfunktsiooni. komisjoni nimel saab nüüd sõna proua Pienkovska. lugupeetud president, lugupeetud liikmed, täna me räägime siis uue eh, protseduuri sisseviimist eh, Euroopa Liidus sõiduautodele ning nagu te teate, me oleme päris pikalt seda arutanud. Te teate, et äh, kiireloomulised küsimused kerkisid vahepeal esile, aga tänane äh, arutelu puudutab siis äh, mõjuhinnangut ning me teame, et laboritestid tegelikult ei ole usaldusväärsed praegu. diiselautod heide on nelisada milligrammi kilomeetri kohta ligikaudu see on neli-viis korda rohkem kui eh, seaduslik eh, piirang Euroopa Liidus. seetõttu me tahame regulatiivset raamistikku põhjalikult muuta ja see töö on olnud väga keerukas, aga me oleme välja tulnud ainulaadse ning eh, hästi sobiva lahendusega. me oleme esimesed maailmas, kes viivad sisse heitetestid sõidutingimustes äh, maanteedel. see muudab mõõtmissüsteemi täielikult, enam ei ole võimalik äh, petta heiteteste, liikmesriigid äh, e, peavad saja kuuekümne kaheksa milligrammi kilomeetri kohta viima heited septembriks järgmisel aastal ning äh, seejärel tuleb veel vähendada saja kahekümnele milligrammile kilomeetri kohta hiljem. komisjoni ettepanek oli tegelikult ambitsioonikam ja ma ise olen ütelnud, et ma tahan siduvamaid äh, nõudeid, aga meil ei õnnestunud liikmesriike selles veenda aga sellest hoolimata ma leian, et kokkulepe on äh, sisuliseks edusammuks, sellepärast et äh, me vähendame praegu tänavatel liiklevate diiselautode heiteid ning samuti tööstus seeläbi äh, kiirendab oma tööd äh, autode puhtamaks muutmisel ning keskkonnaeesmärkide saavutamisel. seetõttu on oluline, et see jõustuks võimalikult kiiresti ning see on ka põhjuseks, miks me soovime, et teie annaksite ka oma nõusoleku komisjoni ettepanekule, millega viidakse sisse tegelikult toimivad äh, heitmetestid Euroopa Liidus, aga nagu ma juba ütlesin, me ei lõpeta sellega oma tööd see on ainult üheks osaks paketist, me tahame Äh, vähendada heitmeid nii palju kui võimalik ning äh, kui tehnoloogiline areng võimaldab, siis me tahame kaheksakümne milligrammini kilomeetri kohta jõuda. see on ka põhjuseks, miks äh, e, ettepanekus tehakse ettepanek sisse viia läbivaatamisklausel, see tähendab, et pärast aastat kaks tuhat kakskümmend heitekoguseid võib muuta, kui tehnoloogia paraneb. igal aastal komisjon hindab tehnoloogia arengut, millega mõõdetakse siis heitmeid ning kui see tehnoloogia on tõesti paranenud ja võimaldab täpsemat äh, heitmete mõõtmist, siis peab meil olema ka õiguslik võimalus neid äh, heitmeid vähendada kaheksakümneni, kaheksakümne milligrammini kilomeetri kohta. me alustame seda, selle tööga juba selle aasta lõpus ja me loodame, et äh, seda on võimalik teha. kuna äh, töösturid äh, kujundavad ja töötavad välja sõiduautode mudelid aastate ette, siis on oluline ka, et meil oleks see läbivaatusklausel, mis tagaks piisavalt õiguskindlust tootjatele, et nad äh, kavandaksid ja kujundaksid oma tulevasi äh, tooteid madalama heitme, äh, heitmega. samuti on olnud meie eesmärgiks suurendada läbipaistvust. iga sõiduauto vastavus näitab, peavad olema ära toodud sertifikaadis ja lisaks sellele luban äh, ka suurendada sõltumatust ning samuti teen ettepaneku selle kohta järgmisel nädalal. me tahame samuti kaitsesüsteeme parandada, komisjonil peab olema võimalus sekkuda ning kommenteerida korrektiivseid meetmeid, mis liikmesriigid võtavad. teabevahetussüsteemi ja koostöösüsteeme liikmesriikide asutuste vahel samuti tugevdatakse. samuti oleme näinud, et liikmesriigid ei ole siiani reageerinud väga koordineeritult. seega kutsuksin üles liikmesriike läbi eh, vaatlema turul toimuvat ning kontrollima paremini turule tulevaid sõidukeid. me tahame paremat koostööd, kõrgemat kvaliteeti ning äh, paremini jõustatud eeskirju. meil on vaja taastada kodanike usaldus toodetesse ning äh, autotööstusesse üldiselt. ja selles oleme me juba korduvalt varasemalt kokku leppinud. see on ka põhjuseks, miks meil on vaja uusi reegleid tüübi kinnitusel ning heitmete testimisel ning nüüd veel paar sõna Euro kuus äh, ettepaneku kohta. nõukogus praegu räägitakse läbi Euro viis, Euro kuus äh, teatud sätteid, mis on siis eelduseks meie tööle ning siin delegeeritud õigused, delegeeritud õiguste andmine komisjonile on praegu arutelul. me loodame, uue prots-, et see aitab kaasa protseduuri sujuvale elluviimisele tulevikus. me oleme valmis koos teie nõukoguga töötama tasakaalustatud lahenduse leidmisel. sellepärast, et meie peamiseks eesmärgiks on keskkonnaeesmärkide saavutamine ning samuti peame silmas ka institutsionaalse tasakaalu. ma tean, et see on oluline ka teie jaoks, lugupeetud liikmed ma loodan, et minu pühendumus äh, siin on teile selge, ma tahan kõikehõlmavalt äh, selle teemaga tegeleda äh, ma olen veendunud, et see uus raamistik parandab meie õigussüsteemi tõhusust ning seeläbi saame paremini kaitsta nii keskkonda kui ka tarbijaid, aitäh! suur aitäh ja nüüd alustame arutelu ka fraktsioonide vahel, esmalt saab sõna härra Pellet. Eh, eh, eh, er suur aitäh, lugupeetud president, kolleegid! me kõik tahame seda, et et heited äh, väheneksid ja seda võimalikult kiiresti. praegu euro kuus diiselsõiduk äh, väljastab äh, neli korda rohkem heitmeid, kui me sooviksime, seega tuleb seda vähendada. Need uued testid nüüd, tegemist on siis reaaltingimust läbi viidavate testidega,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 ma usun, et me oleme siiamaani piisavalt aega kaotanud, nüüd on lõpuks aeg kätte jõudnud, et need testid sisse viia. lisaks sellele tõesti, proua volinik, te peate kiirelt ka äh, uued ettepanekud äh, välja töötama, on vaja piisavat kontrolli liikmesriikide tasandil, see on samuti väga tähtis, väga oluline on, et liikmesriikide kontrollid oleksid aga ka sõltumatud ning neid peab olema võimalik kontrollida veel omakorda sõltumatult. nüüd äh, rakendusaktid, jah, arutelu selle üle käib, see, et parlament Eh, me tahame, et parlament peaks eh, olema ka kaasatud, seega me, meie nõuame delegeeritud akte ja lõpetuseks veel üks asi. arukad autotöösturid ei oota enne, kui eh, reageerivad, vaid juba praegu on hakanud oma autosid kohandama ja kasutavad kõige uuemaid tehnoloogiaid kõigi huvides. suur aitäh, härra Pelet. Teile on härra Saanilt sinise kaardi küsimus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 aidake mul nüüd otsustada. kas reeglid olid liiga, on olnud siiani liiga karmid või siis on olnud äh, tööstusel liiga raske sammu pidada? Äh, äh, hea kolleeg, ma ei tea, kas siinkohal on see oluline, aga ma arvan, et kõige olulisem on see, et täna me teeksime omad järeldused tekkinud olukorrast Need skandaalid, äh, mida me nägime, ma arvan, et me peame neist õppust võtma ning äh, vajalikud järeldused tegema. nagu ma ütlesin, heitmeid tuleb vähendada niivõrd kiiresti kui võimalik. juurdlus, äh, uurimiskomisjon tuleb, peab välja selgitama, kus see viga tekkis ning tüübikinnituse süsteemi tuleb tugevdada, samuti on vaja sõltumatut äh, kontrolli. ma arvan, et me peame sellele keskenduma, vaatama, millised olid probleemid ja seepärast on loodud ka uurimiskomisjon. nüüd me peame rahva tervist silmas pidades võimalikult kiirelt tegutsema. suur aitäh, härra Pelet. Teie mõtted on tõesti väga populaarsed. üks kolleeg soovib veel sõna, härra Stas soovib, jah. voorzitter, meneer Belets aitäh. lugupeetud president, ma tahaksin teada, milline teie fraktsiooni seisukoht, kui kahe nädala pärast tuleb hääletada kas äh, teie fraktsioon hääletab silmas pidades üldhuvisid ning äh, rahvatervist, kas te tõesti äh, töötate välja oma liini ja nõuate, et komisjon tuleks välja ka tegeliku ettepanekuga? kui te aga nii ei otsusta sel hetkel, siis tegelikult äh, võib juhtuda, et te nõustute, et kaheksakümnelt minnakse äh, saja kuuekümnele ja nii edasi. Mi-, mille kasuks te siis lõpuks otsustate? härra Pellet. lugupeetud president äh,, härra Stas, aitäh selle küsimuse eest, mida minu fraktsioon teeb. me toetame muidugi rahva tervist, hääletame selle poolt, täna kuulsite ka volinikku. uus diiselauto Euro kuus äh, heidab rohkem neli korda rohkem kui äh, seadusega ette nähtud. meie soovime, et äh, pooleteist, kahe poole aasta pärast me vähendaksime kõvasti heitmeid võrreldes praeguse olukorraga ning kahe poole aasta pärast oleks siis vaja veelgi enam äh, vähendada heitmeid. nüüd me saame kontrollida reaaltingimustes seda, mis toimub ning nüüd Te näete, mis selline ettepanek on tehtud, kõigepealt poole võrra vähendada ja siis veelgi ja see ongi see, mille poolt me hääletame. suur aitäh ja proua Van Brand. aitäh. ja jätkuks eelnevatele kõnelejatele, ma ei taha hakata vaidlema selle üle, miks on oluline, et meil oleks lõppkokkuvõttes tõelised äh, heitmetestid, aga ühte asja tahan selgelt välja öelda proua volinik, hääletasime teie ettepaneku poolt selleks, et anda teile veidi aega, mitte väga palju aega, aga veidi, selleks, et äh, leida midagi paremat äh, kui see, mis meie eest on praegu. Te ütlesite häid asju, ma selles ei kahtle, aga meil on vaja ambitsioonikamat ettepanekut, mis meil ei või olla, mis on täiesti vastuvõetamatu, on see, et tekib mingisugune tehniline komitee, kes võtab vastu otsuseid, mis äh, vähendavad euro kuus normi mida meie, mille osas meie komisjoniga juba aastaid tagasi kokku leppisime, nii et mõelge asjade üle järele ja teha, tehke korralik ettepanek, äh, eriti just see vastusfaktor üks, see on äärmiselt oluline, peame äh, siiski kinni pidama normidest, äh, demokraatlikest normidest ja ma tahaksin, et leiaksite midagi ambitsioonikamat. proua Kirling, palun, üks minut ma arvan, et see, mida me tahame, on parem õhukvaliteet, meil on vaja äh, tüübi kinnitust, meil on vaja tõelist äh, heitmete testimist nii kiiresti kui võimalik. loomulikult on väga palju tehnilisi detaile, mille osas peab kokku leppima, aga põhimõtteliselt on kokkulepe olemas juba kahekümne kaheksandast oktoobrist ja see kokkulepe esindab tõelist muutust. aastaks kaks tuhat kakskümmend on meil garanteeritud vastavusfaktor üks koma viis ja kui äh, Äh, arvestades, et praegu toodetavaid autosid on selliseid ka, mis äh, ületavad kuuekordselt selle äh, arvu, siis kuidas piirata selle, seda saja kahekümne milligrammiga? inimesed Euroopas, kellel on hingamisraskusi selle tõttu, tee-, on ära teeninud parema lahenduse ja ma tahaksin näha, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid endasse kohustuse saavutada eesmärk konkreetseks kuupäevaks aga kui me siin seda vastuväidet toetame, siis see, me ei saavuta seda, see lihtsalt venitab asju võib-olla veel isegi aastaid ja see tähendab, et kus on kümnete tuhandete eurooplaste tervis ei parane, nii et kasutame seda võimalust, koguneme laua ümber kokku ja lepime kokku, millal me eh, saavutame selle vastufaktori üks, eh, millal liikmesriigid on sellega nõus, me peame tõusma kõrgemale institutsioonide vahelisest ummikseisust ja saavutama kokkuleppe, mis teenib meie kodanikke. härra Gerbrandi, kaks pool minutit aitäh, Prööda, aitäh ka volinikule temapoolse panuse eest. alustuseks tahaksin rõhutada, sest et seda ei ole võimalik liiga palju rõhutada, me ei tohi seda unustada, tahan rõhutada seda, kuivõrd oluline on see küsimus, kui aktuaalne see küsimus on Euroopa elanikkonna jaoks, inimesed tahavad äh, puhast õhku ja neil on täiesti kõrini sellest, et autotööstus neid muudkui petab. teiseks selle komisjoni üheks peamiseks prioriteediks on parem õigusloome. kui see ettepanek on näide üldse millestki, siis kindlasti mitte paremast õigusloomest. hetke ettepanek ei põhine mitte ühelgi mõjuhinnangul ja mitte keegi ei julge võtta poliitilist vastutust selle eest liikmesriikides ja ma arvan, et äh, on äh, väga iseloomustav ka see, et nõukogu ei ole siin üldse kohal liikmesriigid näitavad näpuga Brüsseli peale, aga meie peame näitama näpuga liikmesriikide peale selle tõttu, et nad takistavad puhta õhu tulemist Euroopa kodanikele. kolmandaks, puhas õhk. puhas õhk on põhiõigus. aga tahaksin küsida voliniku käest, kuidas saaksid meie linnade äh, volikogud, linnapead kodanikele puhast õhku pakkuda, kui reostavad räpased autod jätkuvalt meie linnades ringi sõita võivad. kuidas on see, kuidas oleks see võimalik, proua volinik? Londoni linnas ületati juba kuuendaks jaanuariks äh, iga-aastane lämmastikoksiidi äh, äh, tase kogu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta norm sai täidetud, kuidas saaks Londoni sarnane linn üldse kunagi lubada, et oma kodanikele, et nad saavad puhast õhku hinnata, hingata, kui meil on selline ettepanek. ja lõpetuseks, proua volinik, Hollandis valitakse iga aasta aastasõna ja aastal kaks tuhat viisteist oli see äh, petmistarkvara. see selline sõna äh,, äh millega tähistati autotootjate pet-, pettuspoliitikaid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 nelisada kolmkümmend tuhat varast surmajuhtumit leiavad äh, aset sa-, õhu saastatuse tõttu ja sada nelikümmend miljardit eurot äh, läheb seeläbi kaduma. tegemist on tõesti tohutu probleemiga, kuidas on võimalik, et me ei suuda kuidagi lämmastikoksiidi heiteid kontrolli all hoida tuletan meelde, et eh, eesmärgiks on kaheksakümmend milligrammi, see on seaduses kirjas, me peame selle juurde jääma, mitte ei peaks alustama saja kuuekümne kaheksast, eh, siis saja kahekümnest ja siis muust. meil on vaja siduvaid piiranguid ja me ei tohiks samuti euro viis ja euro kuus eh, rakendussätetest ümber hiilida, aga need on vaja ikkagi läbi vaadata ma loodan, et kümne aasta pärast äh, võime me ütelda, et me oleme toime tulnud äh, lämmastikuheidetega. tuletan meelde, et see on tõesti väga kulukas äh, nii meie majandusele kui ka tervisele. miljardid eurod lähevad siin kaduma, ma loodan, et uus ettepanek, mis tehakse, saab olema ambitsioonikam ja sellega kaitstakse paremini meie kodanike tervist. aitäh, härra Aikaut, kaks minutit, palun aitäh, proua juhataja, aitäh ka volinikule selle eest, et ta selgitas meile seda ettepanekut veel kord. ma olen selles veidi pettunud, sest et mina eeldasin, et me kuuleme ka seda, milline potentsiaalset muudatust te näete selle ettepaneku jaoks, et ja proua volinik, teie kõnest sain ma niimoodi aru, et mitte mingisugust muudatust enam võimalik teha ei ole. see, mille leppisid kokku liikmesriigid, keda hetkel siin ei ole, on, et kõik äh, sõidukid äh, võivad äh, kuni aastani kaks tuhat üheksateist sada kuuskümmend kaheksa milligrammi kilomeetri kohta heitmeid toota. Te rääkisite äh, kõigi uutest mudelitest, aga kõikide, uutest mudelitest, aga kõikide auto puhul on see kaks tuhat üheksateist ja see tähendab seda, et see standard muutub kaheksakümne pealt saja kahekümne peale ja seda alles alates aastast kaks tuhat kakskümmend üks aastast tõsta, kuigi juba aastal kaks tuhat seitse meie kaasseadusloojatena otsustasime, et aastal kaks tuhat neliteist peaks see olema kaheksakümmend seda me tegime kaasseadusandjatena, see, mida nüüd tehnilisel koosolekul tehakse, on see, et see äh, väärtus võib minna saja kahekümne peale, aga mitte enne aastat kaks tuhat kakskümmend üks. ehk siis isegi kui äh, äh, te toetate autotööstust, see ei saa ju kokku no, olla nõus sellega, et tehnilisel koosolekul muudetakse seda, mida meie kaasseadusandjatena otsustasime. ja selge on see, et nüüd me tänaseks on võimalik juba palju paremini toetada, et Flaami uudistes oli kirjas, et Opel, üks tootja, lihtsa tarkvarauuendusega tuli seitsmesaja viiekümne pealt kahesaja peale ühe päeva jooksul ja nüüd te olete kokku leppinud, et teil on aastani kaks tuhat kakskümmend üks aega selleks, et lahjendada ettepanekut, mil, mis ära otsustati ära juba aastal kaks tuhat seitse. see on see, mille osas te kokku lepite ja komisjon, sotsiaaldemokraadid küsisid väga selge küsimuse kas äh, nende äh, faktorite osas tuleb uus ettepanek, jah või ei ja me nõuame selget vastust täna, aitäh. One minute. proua Eevi, palun üks minut. jah, aitäh. ka Itaalia delegatsioon ja Cinque Stelle eh, tahaksid sõna võtta selle koha peal, sellepärast et ja me näeme nüüd, et on tehtud äh, ettepanek selle paketi kohta, seda tutvustatakse kui suurt sammu edasi, räägitakse sellest kui ambitsioonikast ainulaadsest sammust maailmas, aga tegelikult kuidas me saame rääkida ambitsioonidest ja sammust edasi, kui tegelikult ikkagi äh, lubatakse autodel heita rohkem äh, lämmastikuheitmeid kui äh, seaduses kirjas, me peame silmas pidama, et autotööstus selleks seitse pikka aastat, neil on nii palju aega antud, et ennast ette valmistada, aga kahjuks ei ole sellega veel toime tulnud ning nüüd me leiame, et komisjon peaks kiiremini tegema ettepaneku vajalikeks meetmeteks, millega saaks tagada Euroopa Liidu kodanike hea tervis, aitäh. aitäh, proua Tornano, üks minut. jah, suur aitäh, head kolleegid. tegemist on ühe väga ebameeldiva dilemmaga ühest küljest Euroopa Komisjonil oli tõesti hea mõte eh, muuta paindlikumaks eh, kergesõidukite heitmete nõuded, ükskõik, kas siin mõtelda Volkswageni peale või mitte, ikkagi me teame, et Euroopa autotööstusel lasuv surve on väga suur, surve ning eh, me peame arvestama rahvusvaheliste tingimustega Äh, töötusega ning äh, sellest tulenevalt äh, me näeme, et lõpuks ometigi komisjon meie huve kaitseb. samas aga komisjon ikkagi läheb mööda parlamendis, nagu talle ikka meeldib seda teha. meie institutsioonide töö peab põhinema usaldusel, läbipaistvusel ning vastutustundlikkusel. me näeme, et bürokraatiaga on liiale mindud, nüüd on aga äh, Äh, häda käes ning me peame reageerima äh, ja see on ka põhjuseks, miks meie omalt poolt oleme selle ettepaneku vastu. härra Liise, poolteist minutit suur tänu, volinik eh, juhataja, austatud kolleegid. tõsi on see, et igal aastal vastavalt Euroopa Komisjoni enda statistikale eh, sureb nelisada tuhat inimest eh, varem kui peaks, sellepärast et õhk on saastatud ning väga raske on pidada kinni Euroopa Komisjoni poolt seatud piirmääradest ja seetõttu on vaja just koha peal vähendada igasuguseid mürgiseid elemente, sealhulgas õhusaastest, et sinna alla kuuluvad ka autod, seetõttu tahame me reaalsetes maanteetingimustes tehtud testide tulemusele rajanemist. laboritestid tegelikult reaaltingimustega midagi seost ei oma ja seetõttu tekivadki need probleemide liigsed heitmed. aga see mis üldisest avaldusest lähtub, äh, ei ole väga lihtne siin vastuseid leida. Äh, komisjon ütleb, et äh, meie, et Euroopa Komisjoni ettepanek ei ole piisavalt tugev, seetõttu lükkame selle tagasi. selle jaoks on ka kindlasti põhjuseid, sellepärast et kasvu peadirektoraat ütleb, et üks koma kuus ja üks koma kaks on need faktorid, mida nemad on ette pannud aga me ei saa öelda siin äh, mitte hea ja ei ja ma kuulen tegelikult väga pühendunud äh, keskkonnatoetajate äh, poolt nõukogus, et me ei saa lihtsalt ettepanekut tagasi lükata ja siis arvata, et saame tugevama ettepaneku, karmima. tulemus võib olla see, et me ei saa üldse mitte mingisugust ettepanekut siis meil on vaja kohalikele omavalitsustele ja teistele asjasse pühendatutele ka mingisugust kindlust, seetõttu tüübi kinnituse eh, saamisel ning ka juba tänavatel lastud eh, sõidukite puhul eh, loodame, et saame ikkagi järgmiste nädalate jooksul mingisuguse kokkuleppe sõlmida. suur tänu! suur tänu, järgnevalt saab sõna härra De Grote. suur tänu! Saksa linnad minu koduriigist on väga äh, suurte probleemide eest, nad ei suuda äh, õhusaastega äh, silmitsi seista, sellepärast et nad ei saada, suuda tingimustele vastata. ja meil on siin selline faktor euro kahe, kuue pealt tegelikult täna de facto jõudnud euro viie peale ja me ootame, et kui on üldse võimalik kompromissini jõuda, Äh, mida ma küll soovin ja mille suunas ma töötan, millal lõpeb ära vastavusfaktorid äh, ja äh, halvenemisfaktorite loomine. mida ma ütlen oma linnapeadele siis, kas võtab kakskümmend aastat, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kakskümmend seitse õigusloomega, mida teie kujutate ette, kuidas see olukord laheneb, volinik Vjevkovska? ja õhusaaste piirmääradest kinnipidamise puhul saame me ka samamoodi nagu endokriinfaktorite puhul komisjoni süüdistada või olete selles suhtes väga rahulolev? kui me räägime sellest olukorrast, siis me peame siin praegu arutlema väga tähtsa teema üle ja see, et nõukogu esindajat ei ole kohal, see on täiesti häbiväärne. suur tänu järgnevalt härra Pretzel, palun, üheks minutiks. Äh, austatud juhataja, volinik, austatud kolleegid äh, mürgiste oksiidide äh, eesmä-, piirmäära langetamine on meile kindlasti eesmärgiks ja seda ütlesid ka minu eelkõnelejad siin täna. sellest hoolimata aga on meil täna väga palju Eh, kuulda olnud ka eh, autotööstuse eh, allasurumist, see ei ole ju autotööstuse süü, et reeglid on sellised, nagu nad praegu on. nimelt, et tüübikinnituseks antakse heakskiit laboritestide põhjal, kuigi reaalsetes maanteetingimustes me näeme, et asi on teine, autod ju ei sõida laborites ringi. see mitmed kõnelejad on öelnud, et autotööstuse äh, Äh, pettusega on tegemist, no tegelikult on ikkagi õigusandluse probleem see, et reaaltingimuste teste ei nõuta ja ei arvestata. ja kui me tulevikus selles osas kokkuleppele jõuaksime, siis ma usun, et me oleme tõepoolest midagi ka saavutanud, aga nii nagu kolleeg mm, Pellet ütles väga õigesti, kes rääkis äh, nutikast autotööstusest ja nutikast Euroopa Liidu komisjonist, aga samas ei ole siin mitte keegi täna rääkinud. suur tänu järgnevalt palun härra Torvalds üheks minutiks. austatud äh, juhataja ja austatud äh, volinik, äh, küsin väga lihtsa küsimuse õigusloome protsessis miks õigusloome protsessi Äh, õõnestavad äh, ametnikud, kas see ei ole siis äh, tõelise demokraatia õõnestamine? komisjon vaatab teiste otsa, meie vaatame komisjoni otsa ja nüüd komisjon tahab pakkuda vanu lahendusi, aga need lahendused on paraku otsa lõppenud. kujutagem ette seda olukorda, et Volkswagen ei oleks saanud oma eh, teste ellu viia, kui komisjon oleks oma õigusi kaitsnud ja siin on tõesti eh, komisjonil päris tõsine vastutusvaldkond eh, ja nad peaksid rääkima, millised on nende tulevikuplaanid. suur tänu, järgnevalt proua Telli, palun. kallid kolleegid, eelmise aasta oktoobri otsus on skandaalne Äh, salamisi riigijuhid äh, andsid loa äh, autotööstusele saja kümne protsendi ulatuses ületada heitmenorme kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja viiekümne protsendi võrra hiljemalt ning me teame, et see on ebaseaduslik, ehk teisisõnu rikutakse seeläbi täielikult seadust, mitte ainult Euroopa õigusloomet, vaid ka Euroopa Parlamendi õigusi, kes on kaasõigusloojaks tegemist on saastevastaste meetmetega üldhuvides rahvatervise kaitseks. me ei tööta ju autotööstuse lobi heaks. selle asemel, et liituda autotööstuse valedega, parlament, liikmesriigid ja komisjon peaksid valima kodanike, planeedi, tarbijatele eh, poole me peame tagasi lükkama selle skandaalse otsuse, ma kutsun üles sama tegema ka komisjoni ning liikmesriike ja lõpuks ometi peaksime välja töötama tegeliku kontrolli ja e, sõltumatu e, homologeerimise ning läbi viima tegelikud testid reaaltingimustes ja võimalikult kiiresti. suur aitäh! härra Jalg, palun üks minut lugupeetud president, head kolleegid, lugupeetud volinik, see skandaal, mis äh, Saksa autotööstust raputas äh, septembris eelmisel aastal, tegelikult äh, tõi välja selle, kui suur probleemid on tööstuse reaalse olukorra ning seadusandlike normide vahel ma mõistan, et esiteks läheb see kõik väga kalliks maksma rahva tervisele, teiseks praegused normid ei ole piisavad siin, aga Eh, tegelikult pannakse lisasurvet eh, tööstusel, mis on niigi väga kehvas olukorras. Eh, väidetakse, et madala heitmesisaldusega tootmine on võimalik, aga tegemist on lihtsalt dogmaga, me näeme, et Ameerika tööstus on praegu soodsamas olukorras kui meie tööstus kui me sellised meetmed vastu võtame, siis ainult viiakse välja üha rohkem tootmist Euroopa Liidust. ja kui me nüüd vaatame komisjoni teksti, siis võib-olla ei olegi see kõige hullem. proua Krustet, jah, suur aitäh me kõik mõistame, et autotööstus peab tegema tõsiseid jõupingutusi selleks, et äh, saaste, saastavaid heitmeid äh, vähendada, muuhulgas ka äh, lämmastikuheitmeid. Äh, siiani on olnud puudu läbipaistvusest ja aususest, see ei ole vastuvõetav, sellepärast et meie kaaskodanikud peavad teadma tegelikult tõde selle kohta, millist õhku nad hindavad. reaaltingimustes läbiviidavad testid kõikide autotootjate jaoks on suureks edusammuks mis aga mind puudutab, siis mina oleksin selle vastu sellepärast, et kui seda toetatakse, siis seeläbi tegelikult äh, viibib äh, nende paremate äh, testide elluviimine. oleks seega vastutustundetu edasi lükata nende testide läbiviimist, me peame leidma äh, tasakaalu ühest küljest kaitsma tarbijate tervist, kuid samas me peame kaitsma ka Euroopa autotööstuse tulevikku. vastuväite äh, tagasi äh, heakskiitmine tähendaks seda, et lahendust meil ei ole. Äh, meil on aga vaja koheselt mingit lahendust. nelja aasta pärast me vaatame uuesti läbi nõuded, seeläbi on meil võimalik veelgi rohkem heitmeid vähendada, aga seda me saame teha ainult siis, kui me abistame samal ajal autotööstust ning tagame, et äh, neist määradest ka kinni peetakse. küsimus on usalduses, meie kodanikel peab tekkima taas usaldus äh, autotööstuse vastaks meile majandusele ja me ootame, et komisjon võtaks vastu tõsiseid meetmeid selleks, et paremini mm, kontrollida testide läbiviimist ning äh, samuti tagada nende sõltumatus. suur aitäh ja järgmisena palun proua Dali kummissarju kollegi xi kultant nibda naħseb li qegħdin ngħixu f'żewġ dinji. suur aitäh! ta' liġi ewropea li kellha tnaqqas it tniġġis tal karozzi kaks aastat tagasi võeti see seadus vastu ja nüüd see komisjon, mis on kokku kutsutud ja mis väidetavalt koosneb ekspertidest, on öelnud, et on täiesti sobiv see, et heitmed võivad olla kaks korda suuremad kui üheksa aastat tagasi kokku lepitud. see ei ole mingisugune tehniline, vaid poliitiline äh, minna laskmine praegu. poliitikute ülesanne on tagada meie kodanike ja meie laste heaolu ja ma tahaksin paluda Euroopa juhte, äh, kas te olete valmis selleks, et äh, oleks võimalik vähendada äh, heitmete kogust oluliselt aastaks kaks tuhat kakskümmend, et et olukord paraneks, üheksa aastat on piisav aeg selleks, et autotööstus saaks ennast ise reguleerida ja küsimus on, et miks ei ole see kõik äh, juhtunud ja millised garantiisid on meil pakkuda täna. Äh, järgnevalt saab sõna härra Kraamer, palun üheks minutiks. proua juhataja, volinik, austatud kolleegid, me teadsime ju tegelikult aastaid, et äh, siin valetatakse, vassitatakse, vassitakse ja peetetakse. komisjon ütles seda ja liikmesriigid ütlesid seda, aga mitte midagi ei muutunud ja küsimus ei olnud tehnikas, tehnika on olemas, aga küsimus oli rahas, mida oli vaja kokku hoida ja just äh, diiselsõidukite puhul, mida toetatakse väga tugevalt äh, mitmetes riikides, on see ikkagi juhtunud. ühe liitri diisli kohta maksame me kaheksakümmend senti vähem kui bensiini kohta ja kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks Äh, maksis see kõvasti üle euro, äh, nüüd alla selle, äh, siin on võimalik midagi ette võtta ja tuleb seda teha aus, ei tohi olla loll, mitte keegi, mitte kõik ei petnud ja ei vassinud, vaid äh, on ka neid, kes pidasid õigu-, õigustest kinni, sätetest kinni, neid ei tohiks kindlasti sanktsioneerida, aga karistama peaks neid, kes on reaalselt petnud, see tähendab äh, mingisugustest piirmääradest, mis on kokku lepitud, ei tohi üle minna ja komisjoni ettepanek tuleb tagasi võtta. suur tänu teile, järgnevalt saab sõna härra Švaab pooleteiseks minutiks proua juhataja, ma tahaksin kõigepealt äh, väga selgelt rõhutada seda, et äh, mitte keegi äh, lämmastikoksiidi vähendamist küsimärgi alla sea, vastupidi, me peame seda eesmärgipäraselt saavutama ja peame saavutama, aga härra Kramer, me ei räägi praegu mitte kahjude hüvitamisest kodanikele, vaid olulisest küsimusest, nimelt kas me komisjoni ettepaneku võtame vastu või lükkame selle tagasi ja ma arvan, et me peame nägema olukord äh, väga realistlikult, kui me selle tagasi äh, saadame vastuväite, esitame, siis me ei saavuta keskkonna jaoks mitte rohkem, vaid me saavutame ainult olukorra, et järgmine õigusalane ettepanek tuleb palju hiljem ja küsimus on, mikspärast äh, te tahate seda riski võtta ja meie arust oleks parim praegu ikkagi teha samm edasi. mõelge nüüd, kas te ei saaks olla meiega ühes paadis selles osas, see oleks lihtne samm. Äh, ma saan aru põhimõttest, mida te siin ette kandsite, ka meie ei taha olla aus ja loll. meie tahame, et see, mis on kokku lepitud, peaks olema ka praktikas ja siin on äh, tõesti väga palju parendusvõimalusi, aga austatud kolleegid, proua volinik, äh, mitte ainult tüübikinnitus küsimus ei puutu siin sõidu sõiduautosid, vaid ka teiste sõidukite puhul on meil vaja tänaste oludega reaalsus kokku sobitada ja mitte ainult autode puhul ei pea me tagama seda, et toode vastab reaalselt äh, lubatule, ka teiste toodete puhul on see samamoodi. rahvapartei peab siin äh, võitlema ja mitte ainult tüübikinnituse saamisel sõidukite puhul ei ole see äh, ainuke koht, kus parendusi teha. kui me nüüd selle õigusakti ettepaneku äh, vastu võtame, on meil võimalik ka teistes valdkondades äh, siduvaid eesmärke püstitada ja ma tahaksin äh, paluda, et kolleegid selle ka kaasa läheksid, suur tänu. suur tänu, järgnevalt härra Tänts üheks minutiks. Um, aitäh. komisjon, kes, kelle otsust siin arutame, võttis selle otsuse vastu samal päeval, kui meie parlamendina võtsime vastu selge otsuse, Äh, et saavutada ambitsioonikad eesmärgid, äh, mis puudutab heitmeid. meile räägitakse siin, äh, et see on tehniline muutus, aga see muudatus tegelikult oli poliitiline. räpane õhk tapab. alles praegu oleme me aru saamas täielikult sellest, kui palju tapab reostunud õhk meie kodanikke, aga me oleme juba teadnud aastast kaks tuhat kuus, et on olnud erinevus äh, laboratooriumi testide ja tegeliku maailma heidete vahel, isegi komisjon ise äh, tunnistas seda aastal kaks tuhat üksteist. meil ei saa olla sellist olukorda, kus peaaegu aasta-kümme pärast äh, esialgseid raporteid peame me valima reaalse maailma testide venitamise ja parlamendi ja komisjoni poolt otsustatud standardite vahel. komisjon, me ei saa Äh, selliseid kinniste uste taga saavutatud viimase hetke otsuseid, me ei saa nendega leppida, meil peab olema selge viis, kuidas saavutada puhtam õhk, et meil on kokkulepe, nii et see parlament on äh, samuti sellega nõus ja samuti ka vastutab. aitäh, härra Vandekamp, poolteist minutit. suur aitäh, proua juhataja ma arvan, et me ei peaks hakkama täna siin sellest küsimusest kõrvale hiilima. aasta kaks tuhat viisteist oli Euroopa autotööstuse jaoks halb aasta. tarbijad äh, ja avalik-õiguslikud üksused peaksid saama head, ausat informatsiooni puhta õhu kohta ja minu jaoks on keskseks küsimuseks see, kuidas tulevaste aastate jooksul see probleem lahendada minu kolleegid härrad Pellet ja Liise on juba välja toonud Rahvapartei positsiooni me tahame, et meil oleks äh, kindel ajakava, äh, et äh, nende heitmetega toime tulla ja teine punkt, riiklikud äh, heakskiidu üksused, tüübikinnituse süsteemid, kas komisjon saaks meile täna anda selge ajakava selle kohta, mida ta kavatseb saavutada ja et seal oleksid ka konkreetsed sammud, sest ma tõesti kujutan ette, et minu kolleegid selle parlamendi sealpool on küll kaotamas oma kannatust, aga me peame siiski olema realistlikud. siin on ka perspektiiv, mis puudutab töökohti, see seda võib küll vältida, aga me ei peaks seda tegema, meil on COP kakskümmend ühe järeldused ja kolleegid, äh, ütlen teile, et siin on ka see side TTP-ga, sest et kus see tuvastati lõppkokkuvõttes äh, Ameerika Ühendriikides, mitte aga Euroopas. järgmiseks härra Ertug, üks minut. suur tänu, juhataja, austatud volinik, head kolleegid. proua volinik, ma arvan, et pall on teie väljaku poolel, vähemalt nii peab küll ütlema. komisjon vastutab äh, täidesaatva võimu esindaja selle eest, et see probleem ja see on tuntavalt ja tõestatud ainuprobleem, äh, leiaks lahenduse. Äh, samuti see, mis tehniliste või ekspertide kogust arvamusena kostab, näitab selgelt, et kõik see ei ole aktsepteeritav. nüüd kaks küsimust teile, proua volinik. esiteks kas te tüübikinnituse ettepaneku ümbertöötamisele tahate eh, panna juurde ikkagi reaalsetes maanteetingimustes tehtud testid ja teiseks eh, Euroopa Komisjon on testimiskeskuste eh, ettepanekuid selles osas aastaid juba ignoreerinud, see on väga oluline praegu välja selgitada. proua Gardini aitäh, mina usun, et tänane arutelu e, tegelikult tähendab seda, et me kõik tahame liikuda ühes e, suunas, selleks on ikka seesama suund, mille nimel me töötame pikka aega juba ja selleks on õhukvaliteedi pari-, parandamine. õhukvaliteeti e, on parandatud juba, aga me peame jätkama sellepärast, et siiani ei ole piisavalt tehtud. kuid samas me peame äh, majanduse ja rohelise mõtlemise kokku viima. nagu ütles paar päeva tagasi Itaalia ajakirjanduses üks arvamusliidreid. me kui me müüme kodanikele nii-öelda ainult tervist, siis tegelikult lõpuks tuleb see kahjuks, sellepärast et äh, Äh, sellega kaasnevad ju ka vastuolud, me peame selle vastuvõtja vastu hääletama, aga me näeme, et äh, selle tulemusena lihtsalt me lükkame edasi äh, vahendid, mille abil on võimalik kvaliteeti parandada. aga meil oleks vaja koheselt rakendatavaid meetmeid. praegu me räägime sellest, et tulevikus kunagi hakatakse oluliselt vähendama äh, heitmeid. tegemist on nende heitmete näol tõesti inimtervisele äärmiselt äh, kahjulike äh, gaasidega. et te näete, et me peaksime praegu äh, toetama neid meetmeid ja siis lootma, et tulevikus me saame veelgi olukorda parandada, aitäh. suur aitäh ja nüüd palun härra Paulucci. lugupeetud president tahaksin pöörduda äh, nõukogu poole ning väljendada meie rahulolematust. me tahaksime suuremat lugupidamist äh, parlamendi töö vastu nõukogu poolt. on selge, et heitmete mõõtmine diiselautode puhul laboratooriumites äh, ei vasta tõele, me näeme, et tegelikult heitmed ületavad kolme-neljakordselt lubatud ning sellega on kaasnenud tohutu äh, õhusaastatus, me oleme aastaid äh, avalikkusele valetanud, me näeme, mis Volkswageniga juhtus. Äh, meil on vaja reaaltingimustes teste. aga samas muidugi keegi ei taha meist täielikult ära kaotada autotööstust. meil on seaduses kirjas kaheksakümmend milligrammi kilomeetri koha, kuidas jõuda nii kaugele? me räägime praegu sellest, et vähendada saja kuuekümne kaheksast siis saja kahekümnele. ei ole tõsi, et me ei saaks rohkem teha. me äh, peame äh, edasi pingutama, vastasel juhul peidame lihtsalt pea liiva sisse. suur aitäh, proua Juuso, poolteist minutit. suur aitäh, äh, lugupeetud volinik, president, kolleegid, me kõik tahame õhukvaliteeti parandada. tahame keskkonda parandada, jah aga eh, kui me tagasi lükkame ettepaneku, siis eh, meil läheb lihtsalt aega kaduma, komisjon ei saa enam eh, seejärel iga-aastaselt parandada näitajaid. meil on vaja euro viis, euro kuus norme homol-, tüübikinnituse kohta, aga meil on, need normid on praegu laboritingimustes me näeme, et reaaltingimustes tegelikult on äh, mõõdetud heitmed neli korda suuremad kui lubatud. praegu me lükkame tagasi siis kahe koma ühe äh, kordajaga vabandust, me lükkame tagasi lihtsalt äh, paranduse ette, äh, parand-, ettepaneku, mis võimaldaks parandada keskkonnakvaliteeti, me ei saa seda endale lubada, jah, ma tahaksin küll, et meil oleksid uued parameetrid, uued äh, tüübikinnitused, et me saaksime reaaltingimustes mõõta heitmeid ja nii edasi, jah, ma muidugi tahaksin seda ja ma tahaksin, et saasteaineid suudeta, heitmeid suudetaks vähendada sajaprotsendiliselt aga kui me praegu lihtsalt tagasi lükkame ettepaneku, see tähendab, et lihtsalt läheb kaduma veel kaks-kolm aastat. kui me tahame keskkonda kaitsta, siis jah, väga kena, aga me ei saa seda teha selliste argumentidega, sellepärast et eh, siin tegelikult eh, me takistame uurimiskomisjoni tegevust, mida veel ei olegi loodud. Lone no Dalones eh, Bonfa suur aitäh kuu pärast teeb COP kahtekümmend ühte ja ambitsioonikaid eesmärke, mis on püstitatud, kuidas nüüd nõustuda rakendusaktidega, kui me näeme, et euro kuuest on nõuded allapoole viidud. me näeme, et reaaltingimustes tegelikult on mõõdetud heitmete hulk palju suurem kui laboritingimustes. meile räägitakse kogu aeg üha puhtamatest autodest, aga rahvas tahab Äh, lihtsalt seda, et, et saastatuse hulk väheneks. seda me ei näe aga laboratooriumites. seega meil on vaja reaaltingimustes teste, äh, kuid meil on vaja ka seda, et nõudlikkuse taset ei vähendataks. Äh, kas me oleme, me ei ole ju tõstnud kiirusepiiranguid seega me ei saa äh, ka tõsta praegu lubatud heitmete hulka. liikmesriikidel peab olema võimalik jõuda võimalikult hea kompromissini, mis võimaldaks kinni pidada Euroopa Liidu normidest kui te lubate edasi lükata hääletamise veebruaris, siis näitate seeläbi, et ka teie suudate kinni pidada sellest, mille, äh, mida te olete lubanud. suur aitäh, härra Kambus, palun poolteist minutit aitäh, proua juhataja, proua volinik. antud debatis peame me vaatama järgnevat küsimust. see, kas see määrus viib meid edasi või see venitab meie kavadega vähendada heitmeid Euroopas. minu arvates oleks hea mõte eh, kui komisjon tuleks meie ta juurde tagasi sellise meetmete paketiga, mis oleks selge ja lihtne hinnata sest sellisel juhul me saavutame selle lõppeesmärgi, mida me kõik tahame, vähendada NO1 heitmeid ka tegelikkuses. seetõttu me peame tähelepanelikult äh, jälgima ka seda, mis toimub nende järel, ülevaateklauslitega, me peame olema nõudlikud tööstuse suhtes, aga me ei tohi unustada, et äh, seadus ei saa minna kaugemal sellest, milline, mida tehnoloog-, mida tehnoloogia võimaldab, sest et äh, sellisel juhul me ei saavuta mitte edu, vaid kukume läbi ja edu näeme me just eh, tervises ja töökohtade arvus. Katalaanias soovime me tervist ja tööd, me kõik tahame küll puhtamat Euroopat, aga meil ei ole mõtet luua Euroopat, kus ei ole töökohti. me peame eh, olema eeskujuks eh, maailmale, mis puudutab keskkonnaküsimusi, me peame näitama, et me suudame luua töökohti, millel on kõrgem väärtus ja et me peame kinni nendest kokkulepetest, mille saavutasime Pariisis, sellist Euroopat me soovime. ja me ei saavuta sellist Euroopat, kui me sellest debatist õigesti aru ei saa. ja me peame kindlasti saavutama meie poolt soovita võimalikult varakult. proua Šademose ma olen täielikult nõus et meil peavad olema sellised testid, mis näitavad, millised on tegelikud heitmed Euroopa teedel, me teame, et laboratooriumitestid seda saavutada ei suuda, aga on täiesti vastuvõetamatu, et selline testide muutus, seda kasutatakse ära selleks, et oleks lubatud kõrgemad NOx-i heitmed. see töötab vastu meie eesmärkidele mõned meist vaatavad seda õhupuhtuse seadusandlust, seda paketti, mille eesmärgiks on samuti heitmete kogust Euroopas vähendada. teame, et mitusada tuhat inimest Euroopas sureb iga aasta liiga varakult, sest meil on probleeme õhusaastatusega. me oleme selle ettepaneku vastu sest sellest tuleb rohkem õhusaastet, mitte aga vähem. kallis komisjon, me oleme võimelised saavutama paremat, palun tehke selline ettepanek, mis annab meile tõhusa testimissüsteemi ilma lünkadeta, ilma liiga suurte kompromissideta meie kodanike tervise arvel. härra Rööl, palun. proua volinik, juhataja, austatud kolleegid tegemist on praegu tõesti äh, väga meeltlahutava debatiga. me rääkisime piirnormidest ja kõik teavad, et seda äh, tehakse laboritingimustes, neid teste, mitte reaalsetes maanteetingimustes. siis oli aga Volkswageni skandaal ja komisjon töötas pidevalt äh, juba selle nimel, et testisüsteemi leida, mis on reaaltingimustega lähedane ja ta tegi niivõrd tõhusalt seda tööd, et leppis kokku juba liikmesriikidega. Äh, ettepanek on reaaltasjade lähedane, äh, me peaksime komisjoni kiitma, aga selle asemel me hoopis äh, laiame siin. meil on reaalsetesse testi tingimustesse tehtud testid nüüd, oleme saanud seda piirmäärade juures, mis on tehnoloogiliselt tehtavad ja seda me oleme saanud ka väga kiiresti tõeliselt vastutavad selle eest, kes tuleviku eh, eh, kodanike tervist rikuvad, on need, kes seda vastuväidet esitavad. nii et need, kes komisjoni ja eh, nõukogu ettepaneku tagasitavad selle ees, et me on tänavatel aastaid veel kehvemad piirväärtused. Need, kes seisavad selle eest, et lahendatakse see asi kiiresti, Eh, ei parenda muidugi õhukvaliteeti nii, nagu nad seda oma unelmates ette näevad, aga asi läheb paremaks ja siis samm-sammult, nii nagu komisjon ütles, arendatakse seda küsimust edasi, nii et kuulge, inimesed, otsist-, eh, otsustage nüüd konkreetsete tegude ja lihtsalt tühjade sõnakõlksude vahel. aitäh! nüüd jätkame vaba mikrofoni menetlusega esimene kõneleja proua Scheuter-Pierek. aitäh. ka mina sooviksin saavutada lahendust. tahaksin seda öelda ka kolleegidele, aga tekib küsimus, kas komisjon ja nõukogu tegelikult saavad meile mingeid märke selles suunas anda, sest et seda vastavusfaktorit on võimalik ületada viiskümmend protsenti, isegi sada kümme protsenti. ja see on ikkagi venitus meie oma õigustalitus, õigusnõustajad on meile öelnud, et õigusnorm on ebarealistlik. kas kolmekümne protsendine ületamine ei oleks mõistlikum? see on paremini vastavuses Plensi süsteemiga ja seetõttu ka praktiliselt äh, teostatavam ja siis me tuleksime tagasi esialgse komisjoni ettepaneku juurde, mida ma olen alati kaitsnud, äh, kus on nimekirjad, mis on teostatavad ja Ameerika Ühendriikide juhtivad autotootjad äh, mõtlevad selle üle, et ehitada lisakatalüsaator selleks, et lahendada keskkonnamuresid. Mattias Müller Volkswagenist äh, Äh, on selles äh, Keskkonnakaitseametiga kokku leppinud. nii et äh, miks ei saa komisjon teha midagi sellist, millega tööstus oleks nõus ka Euroopas, olen rääkinud Euroopa tööstuse juhtidega ja nad on mulle öelnud, et nad tahavad olla eeskujuks. nii et saavutage nüüd kokkulepe, kahjuks mina selle ettepanekuga nõus olla ei saa. meenutan teile, et vaba mikrofoni all saab sõna võtta ainult ühe minuti, me oleme juba ajakavast maha jäänud, nii et palun pidage sellest ajast kinni. järgmiseks härra Blanco Lopes aitäh, proua juhataja äh, Ra. raportid selle kohta, kuidas Volkswagen pettis, on pannud autotööstuse väga keerulisse olukorda. Hispaania on äh, maailma su üheksas, suuruselt üheksas autotootja ja see autotööstusega on seotud kaks miljonit töökohta. vastutustundliku poliitikutena peame me tegema mõõdukaid samme, mis võimaldaksid meil tugevdada meie tööstuse positsiooni maailmas, me peame kaitsma tööstust, aga ka tarbijaid ja peame ka tõhusalt tegutsema, mis puudutab heitmete kontrolli ja me peame ka järk-järgult vähendama heitmeid, et kaitsta keskkonda. ja ma arvan, et äh, tegelike äh, sõidutingimuste testide äh, Äh, sisseviimine on kohustus, on oluline ka meie kodanikele, nii et ma palun, et komisjon äh, võtaks arvesse, et peab tegelema kiireloomuliselt, aga ka tuleb vähendada heitmeid. aitäh, härra Boltšak, palun. aitäh, et mulle sõna andsite. ka mina väga hindan seda ühehäälsust siin aga tahaksin siiski avaldada kahetsust nõukogu eh, positsiooni üle, et minu arvates oli parlamendi suhtes ebaaus see, et nad täna siia meie juurde ei tulnud. aga laboritestid on eh, osutunud ebarealistlikuks, aga neid eh, siiski rakendati ja kui neid, kuna neid pidi rakendama tegeliku elu tingimustes, siis ma arvan, et siin ongi see põhiline viga, ma tõesti hindan komisjoni poolset tänast posi-, täna esitatud positsiooni ja ma arvan, et äh, selle ettepaneku vastu olemine oleks, töötaks eesmärkidele vastu. loomulikult ma toetan seda, et õhk oleks puhtam, tarbijatel oleks rohkem valikut, aga äh, me ei saa seda teha ilma arengut peatamata. aitäh, proua doamnă președintă stimați colegi doamnă comisar sigur prima observație pe care o fac este cea legată de. proua juhataja kolleegid eh, volinik eh, kõigepealt tahaksin ka märkida seda et nõukogu siin ei ole ma arvan et meie huvid peaksid olema samad ja me peaksime kõik kohal olema minu kolleegidel on õigus kui nad ütlevad et me tahame parandada õhukvaliteeti ja see ei puuduta mitte ainult autotööstust. Äh, tegutsen siin väga vastumeelselt, sest äh, kui me lükkame tagasi komisjoni poolt ette pandu, tegelikus sõidutingimustes testimise, siis äh, see tähendab seda, et asjad venivad. ma ei tea, kas see edasilükkamine tuleks kuidagi tarbijatele kasuks? minu arvates see ei ole õige lahendus. seetõttu minu arvates me peaksime mõtlema veel, enne kui me hääletame selle määruse eelnõu poolt, komisjon peaks lihtsalt tegutsema rohkem collega's nog een geluk dat we af en toe goede onderzoeksjournalisten. aitäh proua juhataja. kolleegid eh, jumal tänatud, et meil on endiselt veel uurivaid ajakirjanikke, sest eh, nad on tuvastanud, et ka Opel võib-olla petab ja et nad kasutavad sellist eh, uuendamismenetlust selleks, et tagantjärele saastavaid mudeleid muuta ja on selgeks saanud, kas see, et Flaami aja, raadioajakirjanik teeb tegelikult uurimusüksuste tööd on äh, viimane aeg hakata tõsiselt tegutsema, kui mina tarbijana saaksin äh, valiku äh, autot valides, kui ma peaksin valima auto vahel, mis on kiire või mis on parem minu laste jaoks või mis on võimsam, aga mis reostab vähem, siis mina valiksin ikkagi tervise. autoettevõtted ei taha, saa teha sellist valikut, mis inimeste elud ohtu seavad. daamid ja härrad, meie oleme parlament ja me võlgneme oma inimestele selle, et oleme oma tegevuses ambitsioonikamad aitäh, lõpetan siin, sõnasoovijaid on palju veel, aga meil ei ole nende jaoks piisavalt aega, kuskil peame me lõpetama. nüüd annan sõna keskkonnakomisjoni nimel härra Javorile. suur tänu, juhataja austatud kolleegid, austatud volinik, sellest debatist täna õhtul võin ma järeldada seda, et me oleme nõus sellega, et vastavusfaktor, mille komisjon on ette pannud, ei ole realistlik, et see on naljanumber. isegi komisjon arvab, et see ei ole meie eesmärgi täitmiseks piisav. viivitusest räägiti siin pikalt, aga olgem ausad, määrus Äh, on plaanitud jõustuma kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, nii et ma arvan, et meil on määruse parendamiseks aega küll ja me peaksime kulutama rohkem aega selleks, et saada paremat määrust, mis kaitseb nii keskkonda kui Euroopa kodanikku. ja olgem ausad, äh, see ettepanek võta või jäta vormis, nii nagu komisjon on parlamendile selle praegu ette pannud, ma ei kujuta ette, et seda saaks pidada demokraatlikuks otsustusprotsessiks, nii et ma tahaksin küsida teilt, et toetage palun seda vastuväite esitamist ning nõuame komisjonilt ja nõukogult, et nad istuksid laua taha tagasi ja parandaksid seda määrust. ärge olgem realistlikud, vaid olgem hoopis vaprad selleks, et kaitsta Euroopa kodanikku, suur tänu! suur tänu! ütleb juhataja ja nüüd saab sõna volinik Pienkovska lõppsõnaks. suur tänu teile, juhataja, austatud äh, parlamendiliikmed, suur aitäh teie vaadete ja arvamuste eest veel kord. ma austan äh, ja saan aru teie muredest. tahaksin tulla tagasi kõige olulisemate küsimuste juurde. esiteks, jällegi tahaksin rõhutada, et komisjon ei ignoreerinud varasemaid signaale ei kahe tuhande kuuendal aastal, kui me töötasime euro äh, kuus ettepaneku üle äh, selleks, et äh, emissioone vähendada, aga see oli labora-, laboritestid CRC kahe tuhande üheteistkümnendal aastal viitas sellele, et on reaalsetes maanteetingimustes tehtud emissioonidega probleemid. ma saan aru, teie äh, mureküsimustest, aga me peame viima selle protsessi lõpuni. me ei saa teha ettepanekuid siin uute asjade kohta vastavusfaktori osas, sest esiteks liikmesriigid ei muuda oma arvamust ja positsiooni, teiseks see viivitaks kogu protsessi veelgi ja et asjad oleksid selged, siis kui meil ei ole reegleid, siis kahe tuhande seitsmendal, seitsmeteistkümnendal aastal jääb kehtima äh, status quo olukord, kus on neli kuni viis korda rohkem heitmeid reaalsetes maanteetingimustes äh, sõidul ja see tähendab ka noh, loomulikult neli kuni viis korda rohkem saastet. seda olukorras, kui ei ole meil uusi reegleid äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani ja siis me peame selgitama oma Eh, kodanikele, mikspärast on meil viissada milligrammi eh, kilomeetri kohta eh, lämmastikoksiidi heitmeid, selle asemel, et vähendada seda saja kuuekümne milligrammini kilomeetri kohta. teeksin ettepaneku, kuidas edasi minna. ilma uute ettepanekuteta vastavusfaktori osas on komisjon valmis tegema järgmise kuu hääletamiseks avalduse, pannes ette need lahendused, mille me oleme täna siin läbi arutanud, nii et ma luban, et ma iga-aastase ülevaatusklausli eh, rakendan eh, vastavusfaktori suhtes niipea kui võimalik järgmisel aastal. see tähendab tegelikult seda, et me vähendame teist vastavusfaktorit ja see on minu isiklik pühendumus. edasi, eh, me Läheme edasi tüübikinnituse andmisega eh, nii, et võetakse arvesse enne kinnituse andmist reaalseid maanteetingimusi eh,. nii palju siis eh, vastavusfaktoritest, ma loodan, et see eh, lubab teil hääletada positiivselt eh, järgmise kahe nädala jooksul eh, heitkoguste küsimuses. aitäh! olen vastaanottanut keskustelun päätteeksi yhden päätöslauselmaesityksen ja kokkuvõtteks Äh, siis ütleksin, et äh, hääletus toimub veebruaris, sellega on tänane arutelu läbi ning nüüd äh, ka meeldetuletus kodukorra kohta, jah, palun. Gerbrandi. härra Gerbrandi. Um, jah, suur aitäh. kuulasime volinikku ja tema lubadusi tuleviku kohta, aga otsus, mis vastu võetakse, on nõukogu ja komisjoni oma. nii et nõukogu poolseid lubadusteta komisjoni omadel ei ole ka eriti mingit väärtust. kas te palun saaksite nõukogul paluda ka lubada omalt poolt, mida nad teevad, nii et nad saaksid meile siis kirjaliku vastuse omalt poolt saada, sest täna neid siin ei ole. Brandi täna ei olnud. härra Gerbrandi, see ei olnud nüüd küll kodukorda puudutav küsimus Te rääkisite poliitilistel teemadel. nüüd aga järgmiseks on meil kultuurikomisjoni raport kultuuridevahelise dialoogi kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse roll Euroopa Liidu põhiväärtuste edendamisel. ja annan sõna, üks hetk. olkaa